nüüd on meil see päevakorrapunkt ammendatud, läheme edasi Euroopa Komisjoni avaldusega poliitilise olukorra kohta Honduras'es, arvestades kahekümne üheksandal novembril kaks tuhat üheksa toimuvaid valimisi. volinikud vahetuvad, kas te olete valmis, proua Linik? annaksin volinik Ashtonile sõna. härra president, austatud parlamendiliikmed, me oleme täna siin, et olulisi arenguid Honduras'es arutada. neli kuud on möödunud sellest, kui president Sala-, Salia kõrvaldati võimult, aga kriis on ikka veel lahendamata, vaatamata kokkuleppele, mis sõlmiti kolmekümnendal oktoobril ehm, praeguse de facto valitsuse ja presidendi vahel sellise nimetatud San Jose leping peaks andma raamistiku demokraatia ja põhiseadusliku korra taastamiseks, aga asjad ei ole edasi liikunud. Viiendal novembril lükati tagasi ka rahvusühtsuse valitsus praeguse presidendi poolt, kongress ei ole ka otsustanud ära presidendi taasametisse määramist, mis või, mis on seotud ka kahekümne üheksanda aasta valimistega, kahekümne üheksanda kuupäeva valimistega. see süvendab kriisi, eh, seetõttu oleks vaja, et eh, nimetatud lepingut, leping rakendataks ellu kõikide osapoolte poolt Euroopa Komisjon toetab täielikult vahendustegevust, äh, mida viib läbi Costa Rica president ja Aafrika, vabandust, Ameerika riikide organisatsiooni ning rahvusvahelise üldsuse meetmeid, avaldamaks survet osapooltele, et rahumeelse lahenduseni jõuda. Euroopa Liidu esindajad ja teised saadikud on tagasi kutsutud Hondurasest aga arengukoostöö eh, ko-, eh, välja arvatud eh, tsiviilelanikkonnaga koostöö on peatatud ja Euroopa Liit kavatseb kahekümne üheksandal novembril küll saata oma vaat-, vaatlusmissiooni, aga nüüd otsustati see plaan ära muuta. praegu tundub, et demokraatia seisukohast on Honduras astunud sammu tagasi ja eh, seda ka kogu Ladina-Ameerika kontekstis vaade, vaadates. Hondurase olukord vajab lahendamist, seetõttu peavad osapooled kokkuleppele jõudma meil ei ole enam võimalik valimisvaatlusmissiooni saata sinna, kaks eksperti siiski Euroopa Komisjon saatis. Nad saadeti sinna Euroopa Komisjoni delegatsiooni toel üheksandal novembril viieks nädalaks, et nad saaksid ka võimaluse korral valimiste järgset tegevust nõustada. praegune olukord nõuab valimisprotsessi toetamist ja Euroopa Komisjon on ette näinud ähm, valimiskomisjoni nii-öelda valimiskohtu rahalist toetamist, samuti on väga tähtis valimisvaatlejatele tingimuste loomine, jätkuvalt jälgime sealset olukorda selleks, et Honduras'es taastataks demokraatia suur tänu ja nüüd saavad fraktsioonide esindajad sõna. kõigepealt härra Peeterle kaheks minutiks. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolleegid. suur tänu, volinik, kallid kolleegid. umbes kuu aega tagasi oli mul võimalus jälgida Hondurase poliitilist olukorda. ma olin Euroopa Rahvapartei vastava rühma liige ja me külastasime Costa Rica presidenti härra Eniest ja tema selgitas meile San Jose lepingut, kohtusime ka president Micheletiga, ja Honduras välisministriga ja konstitutsioonikohtu kohtunikega ja presidendikandidaatidega ning muude oluliste esindajatega Nad tervitasid meie delegatsiooni ja mõlemad pooled olid valmis pidama dialoogi. ma arvan, et Eh, on oluline pärast eh, president eh, selle aja kinnipidamist tagada, et välditakse vägivalda. meie püüame omalt poolt teha kõik, et säiliks rahu. tarvis on jõuda poliitilisele kokkuleppele. kahekümne üheksanda novembri valimised ei ole poliitiliste muutuste tulemus. Need valimised olid planeeritud juba varasemalt, siis kui veel president Zelaja oli ametis. pärast juunikuiseid sündmusi äh, uusi presidendikandidaate ei tekkinud, presidendikandidaadid ütlesid ise, et nad ei soovi, et poliitiline kriis vähendaks valimiste olulisust Honduras on Ladina-Ameerika riik, kellega Euroopa Liit soovib sõlmida lepingut, aga läbirääkimised on katkenud. Hondurase poliitilised arengud on ka Euroopa Liidu huvides ja tarvis on tagada õiglased valimised. aitäh, ähm, sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit, ähm, Janes Porno, Eva Garcia president, volinik, olles kuulanud seda, mida ütles äh, volinik, ma arvasin, et äh, mul ei olegi väga palju lisada, kuigi mul on palutud oma fraktsiooni nimel sõna võtta. nimelt peab ütlema, et äh, Honduras'es toimunud sündmused, põhiseaduse eiramine on tekitanud ohtliku pretsedendi Ladina-Ameerikas, näiteks ka Paraguay jaoks me ei saa seista tegevusetult kõrval, kui eiratakse Honduras'es riigi seadusi ja me peaksime järgima seda liini, mille on välja öelnud Ameerika riikide organisatsioon. me soovime sõlmida kokkulepet Hondurasega, aga enne seda on tarvis tagada, et äh, endine president Zelaja, kes on nüüd UNRWA-sse seaduslik president, äh, saaks võimule tagasi. kahekümne üheksanda novembri mm, tulemused ei ole seaduslikud seni, kuni ei ole ametisse taastatud eelnevalt endine pre-, seaduslik president. kui meie poolt saadetakse delegatsioon, siis me ei saa tunnustada nende eh, valimiste seaduslikkust, sest selle tulemuse me lihtsalt kinnitaksime riigipöörde eh, toimumist. Mats Lafavel ütles alles eile, et poolikuid meetmeid ei saa demokraatias lubada ja see kehtib kõikide riikide puhul, mitte ainult Hondurase puhul, vaid Hiina ja ka teiste riikide puhul üle kogu maailma. ma arvan, et äh, meie lähenemine peab olema tasakaalustatud, õiglane, äh, pragmaatiline ja me ei saa aktsepteerida riigipöörde toimumist. ja, aga nii see oleks, kui äh, kahekümne üheksanda novembri valimised toimuvad ilma, et eelnevalt ennistatakse ametisse president Zelaja. proua Bilbao järgmiseks kolmekümnendal oktoobril vastaspooled kirjutasid alla San Jose lepingule ja rahvusliku ühtsuse valitsus peaks samuti ametisse astuma ja president Zelaya peaks eh, kahe tuhande kümnenda aasta jaanuariks ametisse endistatama. aga praegune de facto president Micheletti on äh, rahvusliku ühtsuse valitsus äh, ametisse pannud eirates äh, endist presidenti Zelajat ja seega on rikkunud San Jose lepingu tingimusi. mitmed presidendikandidaadid on kandideerimisest loobunud sellepärast, et nad leiavad, et protsess ei ole demokraatlik ja opositsioonipartei üks esindaja mõrvati hiljuti. tarvis on mingis vormis rahvusvahelist sekkumist ja peaksime toetama OS-i presidenti ja teisi, kes püüavad saavutada rahumeelset lahendust. San Jose lepingu tingimustest peaks kinni peetama, härra Zelaja tuleb ennistada presidendiks et tekiks uuesti legitiimne valitsus Honduras'es. kutsun üles mõlemaid pooli dialoogi jätkuma, jätkama. ma tean, et dialoog on keeruline, aga lõppkokkuvõttes tuleb tagada konstitutsioonist kinnipidamine ja seadusliku presidendi ametisse ennistamine, sest vastasel juhul me tõesti tunnustaksime riigipöörde toimumist. aitäh! nüüd Roheliste fraktsiooni nimel proua Kreese, üks minut. daamid ja härrad, pärast sõjalist äh, riigipööret ja legitiimset presidendi ametist kõrvaldamist võiks ähm, veretu kokkulepe siiski hea sõnum olla, aga praegu see lootus on surnud. Micheleti riigipöörajad on asunud autoritaarse illegaalse võimu teele. Euroopa Liit peab nõudma president Zelaja võimu taastamist. illegaalse diktaatori poolt ei saa las-, lubada valimisi korraldada, me ei saa tunnustada neid valimisi me juba keeldusime vaatlejate saatmisest sinna ja seetõttu tahaksin ka eh, nii-öelda võltsvalimiste eh, tulemuste eh, tunnustamist mm, mitte lubada nõ-, tuleb nõuda demokraatia taastamist, meie keeldume illegaalse valitsuse toetamist, kui konflikt jätkub, siis tuleb ka sanktsioone hakata rakendama. me peame vastutustundlikult tegema nii, et miljonid hondurlased saaksid demokraatia valida ja et äh, Ladina-Ameerikas ei oleks sellist häbiplekki, tänan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 Václav Havel. Just, just, just a moment, si quiere Mister... puedo seguir en su idioma. Just a moment, Mr. Kususnik. We have a problem with the... üks hetk, meil oli tõlkeprobleem, tõlge ei tulnud läbi. nii et alustage uuesti. suur tänu president, proua volinik, ma austan kolleegi härra Janesit ja olen tema karjääri jälginud, aga ma ei saa kiita heaks seda, mida ta ütles äh, praegu. tsiteerides Václav Havelit, keda me väga austame, mina olin üks miljonitest inimestest, kes oli tänaval siis, kui Václav äh, Havel sõna võttis ja me soovisime vabu valimisi. valimised peavad olema demokraatlikud, olukord Hondurasias on väga keeruline ja Euroopa Liidus me ei saa seda ise ära lahendada, aga me peame vaatama seda olukorda globaalses kontekstis valimised äh, on aga väga hea esimene faas ja me peaksime saatma oma vaatlejad. suur tänu, härra Kotšusnik, nüüd QNGL-i nimel üks minut, proua Figuereido. suur tänu juunis toimunud äh, sõjaväeline riigipööre ja rikuti Han Jose lepingut. ja riigipöörde läbiviijad äh, kasutavad kõiki võimalusi, vältimaks endise seadusliku presidendi selle aja ametisse ennistamist. Euroopa Liit peaks kutsuma üles äh, tingimusteta president selle aja ametist ennistama ja kui seda ei tehta, siis on valimised ebaseaduslikud. ja kodanikele ei ole tagatud valimisõiguste kasutamine, kui seaduslik president ei ole ametisse ennistatud. Euroopa Liit peaks väljendama omapoolset tugevat seisukohta selles ja me peaksime kutsuma üles tõelise demokraatia taastamisele Honduras'es. me ei peaks saatma oma vaatlejaid, kui valimised toimuvad praegustes tingimustes. aitäh. nüüd järgmised kõnelejad, äh, härra Kotsmarek, kaks minutit. aitäh, president, volinik, daamid ja härrad, äh, valimised võib-olla on teeks välja poliitilisest kriisist. Äh, see on olnud äh, nii ka Euroopas, kaheksakümne üheksandal aastal näiteks Poolas, need valimised ei olnud demokraatlikud, tegemist oli poliitilise kompromissi valimistega, aga see oli läbimurre ja see oli äärmiselt oluline. Äh, teatud tingimused peavad olema muidugi täidetud, eeltingimuseks on see, et peetakse kinni poliitilistest kokkulepetest, mille kohaselt sellised valimised toimuvad. probleem tekib siis aga, kui on tarvis kokkuleppeid tõlgendada ja äh, tõlgendused on erinevad. sellisel juhul on tarvis äh, head tahet, head tahet mõlemalt poolelt. ilma mõlema poole hea tahteta valimisi ei toimu või siis äh, valimised ei täida inimeste ootusi. seepärast äh, ma kutsun üles kasutama head tahet, äh, üles näitama vastutustunnet mm, ja nii sel ajal, kui Micheletti tunnistama, et nad on teinud varasemalt vigu, ja nüüd on võimalus neid vigu parandada. valimised võivad osutuda positiivseks demokraatlikus Honduras'es. Euroopa Liit toetab seda protsessi, miks me seda teeme? sellepärast, et me leiame, et demokraatia on väärtus, mida peab edendama. aga me peame ka kurjusele silma vaatama, sest kurjus kasutab ära äh, igasugused võimalused, mis avanevad. praegune olukord Honduras'is on kindlasti ajutine, see ei saa jääda kestma ja valimised on kindlasti üks võimalus selle olukorra muutmiseks. suur tänu, nüüd kaheks minutiks äh, proua Poskurt. suur tänu, president. kahekümne kaheksandal juunil kukutati ausalt valitud president selle aja võimult see riigipööre väärib hukkamõistu. Hondurasest tuleb kehtestada taas õigusriik. kuid on intensiivne dialoog juba kestnud ja ainult kaks nädalat tagasi, kui me olime kohapeal Kesk-Ameerika delegatsioonina, tundus, et rahu ja kokkulepe on Honduras, Honduras'es jällegi saavutatud on saavutatud jällegi õigusriik, leppimine ning president taas, president naaseb võimule. see kokkulepe legitimeerib ka tulevasi valimisi. kahjuks aga seda kokkulepet ei ole rakendatud. loodetavasti asuvad Hondurase vaenupooled uuesti läbirääkimiste laua taha ja Ehm, ehm, jõu-, jõutakse kokkuleppele ning ehm, taastatakse normaalne olukord. tundub, et valimisi üldiselt ei tunnustata ja see mõjub halvavalt ka tervele sellele piirkonnale, assotsiatsiooni äh, äh, kaubanduskokkulepete sõlmimine pidurdub ja võib-olla ka aastateks inimestele, kes soovivad siin tunnustada neid valimisi, ütleksin ma järgmist. me ei saa saata ülejäänud maailmale sõnumit, et me tunnustame riigipöördeid. kui me juba alguses ütleme, et me toetame valimisi, siis ei ole nendel erinevatel osapooltel mingisugust motivatsiooni uuesti läbi rääkima hakata, me muutume pigem probleemiks, mitte ei ole osa lahendusest. ja me toetame ebademokraatlikke jõude, suur tänu suur tänu, proua Poskurt. nüüd üheks minutiks härra Maier. suur tänu, president, härra volinik, ma sooviksin komisjoni ja nõukogu õnnitleda sest nad on ühehäälselt Hondurase riigipöörde hukka mõistnud. samuti on nad üles kutsunud härra Zelaja ametisse taastamise ja seda tingimusteta. parlament on aga riigipöörde heaks kiitnud ja peasüüdlaseks on kõige suurem fraktsioon Rahvapartei. isegi täna, tänasel arutelul nimetab Rahvapartei riigipöördekatsel võimule tulnud valitsust legitiimseks on häbiväärne, et parlament pole riigipööret äh, hukka mõistnud. ma nõustun, et me ei saa saata sinna valimisi, äh, valimisvaatlejaid, me ei saa öö, äh, aktsepteerida novembri valimiste tulemusi, sest öö, legitiimne president on praktiliselt Brasiilia saatkonnas vangis. suur tänu ja nüüd kaheks minutiks härra Igor Kais. suur tänu, president mõningad vasakpoolsed siin parlamendis on välja tulnud väga tugevate argumentidega, mõistmaks hukka see olukord äh, Honduras'es. aga ma tahaksin kuulda sarnaseid ar-, argumente nende poolt ka Kuuba ja Venezuela olukorra hukkamõistmiseks samas mul on ainult üks märkus. võttes arvesse, mis on seal riigis äh, toimunud ja äh, oodates tulevasi valimisi, siis tuleb öelda, et juba kuusteist kuud tagasi äh, kuulutati välja presidendivalimised kohtunikud, kes sellega tegelevad, määrati ametisse juba enne riigipöörde katset, Zelaja režiimi ajal. mõningad kandidaatidest ei tunnustanud olemasolevat presidendivalimiste süsteemi ja selle aja valimine vaidlustati. enne riigipöörde katset otsustati alustada läbirääkimisi kriisist väljumiseks. inimesed, kes rääkisid härra Selaja nimel läbi, ei suutnud kokku leppida selles, kes peaks äh, juhtima vahevalitsust. ja siin see parlamendi Rahvapartei toetab ausaid ja õiglaseid valimisi, me nõustume sellega, et saadetaks vaatlejad, tagamaks, et valimised tõesti oleks õiglased. ärge ka unustage, et kui Oscar Arias läks Hondurasesse, kutsus ta üles Euroopat saatma oma valimisvaatlejaid samuti sinna riiki. me kavatseme seda teha, sest Costa Rica president Arias, rahvusvahelise tegevuse juht, kutsus sellele üles. suur tänu, nüüd vaba mikrofon üheks minutiks, härra Soonik. suur tänu, president. mina arvan, et kahekümne üheksanda novembri valimised on Hondurase jaoks võimalus, suur võimalus. ja meil on kohus saata sinna vaatlusmissioon mitte selleks, et äh, legitimiseerida neid valimisi, vaid selleks, et jälgida, kuidas koha peal äh, asjad arenevad. Havannas Kuubal pole viiskümmend aastat valimisi korraldatud. kommunistlik režiim on vangistanud inimesi ilma kohtuotsuseta, korduvalt oleme me üles kutsunud vangistatute vaba, äh, vabastamisele. Vaba- äh,, ja me ise an-, isegi andsime sealsetele inimestele Sahharovi auhinna, aga nad ei saanud seda vastu võtta, sest neid ei lastud siia. ma kutsun üles äh, nõukogu komisjoni ja siinseid vasakpoolseid äh, hoolima ka Kuuba inimeste vabaduse eest. suur tänu, härra Soonik. ja nüüd üheks minutiks härra Cortes suur tänu, härra president, daamid ja härrad. mulle tekitab vägagi muret San Jose lepingu peatamine. Eurolati konverentsil oktoobri lõpus Panamas kordasime me veel kord oma hukka äh,, riigipöörde hukkamõistu ja toetasime OAS-i e tegevust. me toetame dialoogi ja rahu kriis Honduras'es ei ole mitte ainult poliitiline, vaid ka sotsiaalne ja majanduslik. välisvõlg ja majanduskriis öö, raskendavad vägagi poliitilise kriisi lahendamist. meie parlament aga toetab endiselt ebademokraatlikku Honduras režiimi. härra Zelaya tuleks tingimusteta ennem valimisi ametisse taastada. suur tänu, nüüd üheks minutiks proua Lunatšek. suur tänu, härra president. täna, mil Václav Havel kõneles siin kojas, tahaksin ma rääkida vabadusest, mille nimel võideldi kakskümmend aastat tagasi. ma tahaksin pöörduda Rahvapartei kolleegide poole, kes soovivad saata sinna valimisvaatlejaid mida te oleksite öelnud üle kahekümne aasta tagasi, kui Euroopa Liit oleks tahtnud saata vaatlejaid ebaseaduslikes, ebaseaduslike valimiste puhul, ebaseaduslikke valimisi vaatlema ühes nendest riikidest? mida te oleks siis öelnud, kui Euroopa Liit oleks otsustanud sellised valimisvaatlejad saata, nüüd aga tundub kõik korras olevat Te kõik ütlete, et Euroopa Liidul ei ole õigustki saata vaatlejaid. niisiis ma sooviksin, et Rahvapartei rakendaks samu kriteeriume Hondurase puhul. vaatlejaid ei tohi saata ebaseaduslikke valmis vaatlema ning suur tänu komisjonile sellise liini pidamise eest. suur tänu, proua Lunatšek, proua volinik suur tänu, president, ma teen suhteliselt lühidalt, mitte sellepärast, et ma ei arvaks, et see teema nii oluline on, vaid lihtsalt kell on üsna palju. ma kuulasin huviga neid kirglikke saadikute sõnavõtte. on tõst-, tõstatati mitmeid küsimusi selle kohta, millised peaks olema meie suhted Äh, lühemas perspektiivis selle väga vaese riigiga, kes peab normaalsesse äh, olukorda võimalikult kiiresti naasma. erinevate äh, fraktsioonide saadikud tundsid kõik üheskoos muret selle üle, millist rolli peaks Euroopa Liit valimistel mängima. ma võtan kõiki teie märkusi arvesse ja arutan seda kolleegidega. üllatuslikult mitte üllatuslikult on ka minu arvates oluline see, et me jälgime edasisi arenguid Honduras'es ja et me võtaks tarvitusele vajalikud meetmed, toetamaks rahumeelset lahendust sellele kriisile võimalikult kiiresti. nagu ma ütlesin, tegemist on vaese riigiga ja ammu oleks pidanud selle kriisi juba lahendama ma tervitan vägagi auväärsete rahvaasemike toetust komisjonile, kui me üritame mängida oma rolli Hondurase võimalikult kiirel stabiliseerumisel. suur tänu, proua volinik, sellega on ka see päevakorrapunkt läbitud, järgmisena arutame Made in päritolumärgistust ja proua Ashton, palun. Uh, härra president, suur tänu. mul on hea meel, et uh,